tohi sõltuda impordist. arvan, et meie, meil on ainult kohustused oma kodanike ees. suur tänu, proua Köstinger ja nüüd vaba mikrofon. kõigepealt proua Ruitova